lihtsustada õigusaktide ülevõtmist äh, Euroopa õiguses. suur tänu, proua Tamanaki ja arutelu on sellega lõppenud, hääletamine toimub homme kell kaksteist. Oral question to the Commission on the EU-Mauritania Fisheries Partnership Agreement. nüüd suuline küsimus komisjonile, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalanduspartnerluslepingu pikendamist käsitlevaid läbirääkimisi, palun. El protocolo de pesca con Mauritania expira el 31 de julio. lugupeetud härra president see aegub peagi ja seega on juba palutud ka mandaati, et pidada läbirääkimisi. nüüd nagu me oleme mandaadist aru saanud, siis nõukogu seda juba arutab ja nõukogu võtab vastu peagi ka otsuse. nüüd, kui vaadata artiklit kakssada kaheksateist aluslepingut, mis annab Euroopa Parlamendile eripädevuse eh, kalanduslepingute lõplikus sõlmimises, siis oleme äh, juba väljendanud ka oma soovi kasutada täielikult kõiki neid võimalusi, mis ta pakub meile, nii alusleping kui ka äh, institutsioonide vaheline raamkokkulepe selleks, et tagada see, et meil on olemas kogu info täpselt samal tasemel nagu ka nõukogul. ma mõistan täielikult seda, et meid peab kaasama protsessi juba algusest peale, juba läbirääkimistes ja seega kalanduskomisjon otsustas alustada sellist uut menetlust Mauritaaniaga. see seisneb selles, et me esitame suulise küsimuse, tänu millele saame me juba esialgse info tulevaste läbirääkimiste kohta ja teeme ühtlasi ka resolutsiooni ettepaneku, mis täpsustab meie murepunkte äh, iga sellise lepingu kohta ja sel konkreetsel juhul Mauritaania lepingu kohta. see kõik on osa tavamenetlusest. Mauritaania leping on väga oluline nii Mauritaaniale endale kui ka Euroopa Liidule Mauritaania jaoks tähendab see seda kakskümmend üheksat lisaprotsenti nende eelarvest. hetkel on jõus mitmed erinevad erilepingud, mis võimaldavad äh, Euroopa Liidul tagada Äh, kalavarude import. see uus leping võimaldab meil või meie suuline küsimus võimaldab meil äh, tuua välja erinevaid soovitusi, mida peaks arvesse võtma ka läbirääkimiste protsessis, järgmistel päevadel räägime sellest ka poliitilistes fraktsioonides, resolutsiooni läbi saame väljendada oma muresid kehtiva süsteemi osas. nüüd äh, parlament omistab väga suurt tähtsust äh, sektoripõhistele äh, kokkulepetele, see on väga oluline Mauritaania kalandussektorile kui ka Euroopa Liidule, kui me liigume edasi äh, jätkusuutliku kalanduspoliitika suunas. nüüd teiseks Äh, ühine teaduskomitee mängib väga olulist rolli ja see peab toimima võimalikult hästi, sellepärast et sellel komiteel on kohustus anna, anda hinnang kalavarudele ning pöörata tähelepanu ka kohalike elanike olukorrale ning kaaluda kõiki võimalusi, mis äh, on erinevatel laevadel kalastades Mauritaania vetes nüüd ühtlasi tuleb pöörata tähelepanu ka teistele kolmandatele riikidele, kes tegutsevad selles piirkonnas, sest et meil peab olema täpsemaid andmeid ja sel juhul, kui me öö, määrame kindlaks need varud, mida võimaldaks Mauritaania kalastada Euroopa Liidu kalameestel samuti peaks hinda kohandama laevastike tõelistele vajadustele nüüd veel viimaks, kalalaevastik on kalalaevastikul on väga oluline see, et samal ajal, kui me räägime kalavarudest, räägitaks ka tehnilistest aspektidest, selleks et ei makstaks selliste kalavarude eest, mida lõppkokkuvõttes tehnilistel põhjustel ei ole võimalik üldse välja püüda nüüd, ühtlasi on vajalik äh, anda hinnang sellele, kuidas kasutab Mauritaania kontrollimeetmeid, kontrollimeetmed puudutavad peatükke, mis on lepingus sees, kuidas kasutatakse erinevaid kriteeriume. ja väga oluline on see, et mõlemad lepingupooled järgiksid kõiki kohustusi, mis on endale mõe-, endale võetud ja need meetmed peavad jäävad si-, jääma sisse ka kindlasti uude lepingusse. proua volinik, kindlasti nõuame seda kõike ka komisjonilt kui läbirääkijalt, te peate arvesse võtma neid aspekte, mis kindlasti on ka meie kompromissresolutsioonis sees, mille kiidame heaks juba järgmisel täiskogul. tuleb kindlasti äh, sellel silma peal, peal pidada ja seda teeb parlament väga hoolikalt. Mrs Damanaki, you have the floor suur tänu ja proua Talmanaki, suur tänu, härra president. tahaksin tänada proua Fragat, kes on kalanduskomisjoni esinejana selle suurise küsimuse eest. ja ma tervitan kahel käel parlamendi osalemist kogu selles protsessis. ma jagan üldiselt proua Fraga STV-siga muret ja anname endast parima, et saavutada parimaid võimalikke tulemusi ma teavitaksin teid täpsemalt asjade arengutest ja praegusest Mauritaania karandusalasest partnerluslepingust, selle eesmärgiks on tagada kalavarude säilitamine ja vastutustundlik kasutamine. me tahame ära hoida ka äh, ebaseaduslikku kalapüüki ja äh, edendada sadama infrastruktuuride äh, väljaehitamist ja merekeskkonna alal hoidmist ja praegusel hetkel lähtume me to-, tonnikvootidest, mis on kasvanud viimasel ajal, meil on mit-, mõningaid raskusi ja katsume nendega tegeleda võimalikult optimaalselt ja olen nõus siin proua Fraagaga. leping Mauritaaniaga on muutunud kõige olulisemaks lepinguks finants äh, mõttes, see on kõige olulisem leping finantsmõttes ja pidades seda asjaolu silmas, tahaksime tingimusi sisse viia, tingimused oleksid seotud siis sektoripõhise programmi toetusega. see peaks olema üks samm äh, uues äh, protokollis ja see tähendaks seda, et juurdepääsuõiguste makseid ja sektoripõhise programmi toetused seatakse lahti, see võimaldab meil reageerida tõhusamalt sektori programmi toetuse elluviimise küsim-, ka seotud küsimustele ja äh, samas ei tahaks me loomulikult Euroopa Liidu aluste kalapüügitegevust takistada, mida me oleme siis üritanud ka vältida, mis puudutab sektoripõhist toetust, siis kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal kasutati seda palju, kahe tuhande kümnendal aastal aga sektoripõhiseid fonde kasutati väga vähe, Maaritaania poolt ainult viiskümmend kaks protsenti. seda seetõttu, et Mauritaania rahandusministeeriumil oli teatavaid probleeme, eelmisel aastal otsustati jagada ähm, maksed kaheks. komisjon, komisjonil oli üheksa miljonit eurot kaheksateistkümnest miljonist eurost kuni parema vastuvõtustandardi saavutamiseni. me tahaksime tõhusamat uut mehhanismi CAS äh, mehhanismi, mis äh, viidi sisse ajutise mehhanismina ja äh, see mehhanism jõustub lõplikult kahe tuhande, jõustus lõplikult kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusest alates me üritame selle mehhanismi abil kanda hoolt selle eest, et meie vahendid läheksid otse sektoripõhiseks toetuseks. see on meie eesmärk. uus protokoll, mis käivitub kahe tuhande ühe, kaheteistkümnenda aasta augustis, võtab arvesse ühise kalanduspoliitika reformi ja läbirääkimiste mandaat on seotud ka inimõiguste ja demokraatia arenguga, selline klausel on kaasatud läbirääkimistesse esimest korda ja loodetavasti äh, nõukogu järgmisel nädalal kinnitab meie volitusi mis äh, puudutab ebaseaduslikku ja teatamata reguleerimata kalapüüki, siis äh, me ei ole, me oleme teinud tihedat koostööd Mauritaania kontrolliametitega, me püüame tagada parimad võimalikud kalavarude säilitamise meetmed ja nende jõustamise. ja siis äh, investeeringud äh, on kooskõlas Mauritaania tegevuskavaga. tegevuskava eesmärgiks oleks äh, Euroopa eraettevõtete ja Euroopa ettevõtete, Mauritaania Euroopa ettevõtete Äh, ühendamine ja parimate võimalike era-, äh, avaliku sektori partnerlussuhete arendamine. härra Kadek, kaks minutit, palun. tänan, härra president, austatud härra president, proua volinik, kallid kolleegid, vastavalt artiklile kakssada kaheksateist ja lõige kümme 10 Lissaboni leppest. parlament peab nüüdsest andma oma heakskiidu Euroopa Komisjoni poolt läbi räägitud äh, lepingutele. ja sellega seoses ma tahaksin meelde tuletada seda, et parlamenti tuleb informeerida ka kõigil läbirääkimise astmetel. Mauritaania ja Euroopa Liidu vaheline kalanduskokkulepe äh, uuendatakse kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat kaksteist ja see räägib Euroopa Liidu poolsest äh, ulatuslikust toetusest, see räägib ka üheksasaja tuhandest tonnist püügist, räägib koorikloomade ja erinevate kalaliikide püügist, aga sa, aga samas on seoses selle lepinguga siiski päevakorras veel äh, mitmeid probleeme. komisjon kinnitab ka seda, kinnitas seda komisjoni viimane, äh, viimane visiit Mauritaaniasse, mida te ka kinnitasite. et näiteks infrastruktuuride puudumine Nouakchoti sadamas, sellest tulenevalt ja see puudutab ka Euroopa Liidu in-, investeeringuid. ja äh, Mauritaania ametivõimud on äh, takistanud ka mõningate Euroopa Liidu äh, laevade püüki kontrollimeetmeid ja satelliidi kasutamist selleks, selle on Mauritaania ametivõimud heaks kiitnud. aga mis puudutab püügivõimalusi, tõel-, püügivõimalusi ja püügimahtusid, et aeg-ajalt nad on liiga, liiga äh, kõrged. Äh, tihti diskrimineeritakse Euroopa Liidu laevaomanikke võrreldes teiste riikide laevaomanikega ja seetõttu äh, minu sooviks on, et me mitte ei ala, alahindaks näiteks Hiina mõju kalandussektoris Mauritaanias ja luuakse no,, äh, luuakse erinevaid ühisfirmasid, laevad sõidavad Maur-, Mauritaania lipu all, aga samas ei austata mitte mingisuguseid sanitaarnõu, nõudeid ja äh, meie ülesandeks on see, et me suudaksime ka kontrollida äh, seda kalapüügi selleks, et aidata kaasa kohaliku püügi edenemisel. ja ma tuletaksin meelde ka seda, et äh, kalanduskomisjon sooviks saada võimalikult kiirelt äh, ülevaate ja hinnangu sellest äh, kokkuleppest ja ka sellest, mis puudutab selle kokkuleppe ellurakendamist. ma ütlen teile, härra äh, president, et me tunneme ennast väga hästi siin Strasbourgis ja siin selles täiskogu saalis. Two chambers of course <clears throat> um,. Mr Arsenis, you have the floor. härra Arsenis suur aitäh! sotsiaaldemokraatide algatus resolutsiooni osas Mauritaania kohta püüdleb selle suunas, et täita siin lünk. Lissaboni lepingust tulenevalt on meil nüüd selgem kaasotsustamisroll siin Euroopa Parlamendis ja parlamendil on palutud ratifitseerida erinevaid lepinguid, sealhulgas ka kalanduslepinguid. kuid me ei saa seda rolli korralikult teostada, kui meil ei ole kogu informatsiooni ja kui meid ei kaasata täielikult läbirääkimiste protsessi. kui seda kõike, seda kõike peaks tegema ikkagi enne seda, kui hakatakse midagi jõustama kuigi komisjon on teinud pingutusi, siis on endiselt suur probleem. parlamendil on palutud siin ratifitseerida lepinguid, mis äh, on jõus juba rohkem kui aasta. meie, meid ei ole ametlikult vähemasti informeeritud äh, läbirääkimiste protsessist ja hiljuti on parlamendil olnud probleeme ka ligipääsuga dokumentidele eelnevate lepingute jõustamise kohta ning äh, paljud kalanduslepingud tuleb ümber vaadata. tuleb põhineda probleemide vältimisel, tuleb tagada see, et lepingu teised pooled saaksid ka tegelikult nendest lepingutest kasu. Mauritaanias on tohutu probleem ebaseadusliku kalapüügiga ning ebaseaduslik kalapüügivahendite kasutamisega. ja seega me peame parlamendina tagama selle, et ka Mauritaania saaks parema lepingu ning et seda korralikult äh, ellu rakendatakse. suur tänu. suur tänu. suur tänu komisjoni ja esindajale selle sissejuhatava sõnavõtu eest. minul oli eelmisel aastal võimalus tutvuda Mauritaaniaga ja tutvuda sellega, kuidas on praegune kalanduslepe toiminud ja võib öelda, et tõesti praegune kalanduslepe jätab palju soovida. ja kui me mõtleme siin selle peale, et kuhu meie maksumaksjate rahad lähevad, siis tõesti tuleks olukorda muuta, seitsekümmend viis miljonit eurot maksab see leping meile ja see tähendab seda, et üks kolmandik Mauritaania riigieelarvest tegelikult rahastatakse meie vahenditega, seetõttu on tegemist äärmiselt olulise lepinguga ja olulise lepinguga ka meie jaoks. kui me mõtleme siin äh, kahe tuhande seitsme, seitsmendale aastani, siis äh, komisjon tegi sel aastal, Euroopa Liidu komisjon tegi ise ettepaneku äh, see leping tühistada, sellepärast et leping ei andnud piisavat lisandväärtust. nüüd aga puhuvad hoopis teised tuuled ja võib-olla meil on vaja sellist lepet praegusel hetkel aga mina isiklikult olen mõelnud, et kui sellele, kuidas need rahasid kasutatakse ja kuidas me saaksime nende rahade abil mingisugust lisandväärtust saavutada, me peame andma hoolt selle eest, et rahalisi vahendeid kasutatakse nii, et see toetab kohapealset kalapüüki ja kohapealsed kalurid, kohapealne kalandus peaks saama kaheksateist miljonit eurot see oli meie algne eesmärk, aga tegelikult suur osa nendest rahadest lähevad mujale. niisiis, meie nõudmised suurele uuele kokkuleppele on suured ja me peame sellesse suhtuma väga tähelepanelikult ja lõpetuseks Euroopa Parlament nüüd vastutab nende küsimuste eest, kuivõrd ka meie oleme valmis, peame alla kirjutama nendele lepingutele ja osalema läbirääkimistes ja seetõttu tuleb meid kaasata ka läbirääkimiste osse otsustamise tege-, otsustajatena ja kui me vaatame praegust olukorda, siis teha on meil jäänud veel palju ja iseäranis palju on teha jäänud komisjonil. suur tänu ja härra Lövin. proua Lövin. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. kõigepealt ma tahaksin öelda, et ma tervitan komisjoni äh, ettepanekud läbirääkimiste juhtnööride kohta. loomulikult inimõiguste ja demokraatia, demokraatia põhimõtete rikkumise klausli kaasamine on suurepärane, sektori poliitilise dialoogi suurendamine, vastutustundliku kalapüügi julgustamine on hädavajalikud, aga kahjuks oleme me näinud, et praegune kokkulepe äh, ei ole suutnud seda tagada paraku juurdepääs Euroopa Liidu äh, aladele, alustele äh, on äh, tagatud ainult siis, kui tegemist on kalavarude ülejääkidega ja võib öelda, et Euroopa Liidu traalerid võistlevad, konkureerivad järg-, kohapealsete ka-, kaluritega, praegusel hetkel seda tuleb arvesse võtta ja arvesse tuleb võtta ka kalavarude parimaid teaduslikke andmeid Aafrika töögrupp, äh, Aafrika veevarude töögrupp ütlesid, et mitmed äh, kalariigid äh, on üle püütud ja kohapealne biomass on vähenenud seitsmekümne viie protsendi võrra Äh, alates kahe tuhande seitsmendast aastast Mauritaania äh, piirkonnas. niisiis, milliste kalavarude ülejääki kujutab komisjon ette Mauritaania piirkonnas äh, sellises olukorras? Euroopa Liit loodetavasti endiselt pakub Mauritaaniale sektoripõhist toetust, isegi siis, kui kalapüügivõimalused meie alustele on väikesed. loodame, et me teeme seda teeme arengut eesmärke silmas pidades me ei saa püüda ka viimaseid kalu sellest piirkonnast ja siis lihtsalt jalga lasta. suur tänu ja härra Ferreira. suur tänu, härra president, proua volinik, rohkem kui kakskümmend aastat tagasi äh, sõlmis Euroopa Liit kokkuleppe Mauritaaniaga. ja viimased viisteist aastat sisalduvad nendes kokkulepetes eesmärgid, mis puudutavad jätkusuutlikku kalandust. ja millised on praegused prioriteedid seoses nende kokkulepetega? Mauritaania kalandussektor on äh, väga madalalt arenenud, äh, on äh, kaevula-, äh, kalalaevastik on suhteliselt äh, vana, aegunud, äh, sadama infrastruktuurid on puudulikud, on väga vähe projekte, mis puudutavad kalavarude edendamist. ja kõigis valdkondades, mis puudutab meie eesmärke, mis me oleme nende kokkulepetega endale seadnud, ei ole me viimase kahekümne aasta jooksul suutnud edasi liikuda me oleme lihtsalt piirdunud sellega, et me oleme üle kandnud teatud äh, summasid raha eraettevõtetele, inimestele, kes suhtuvad sellesse vastutustundetult ja ei tasu rääkida siin ka äh, töötlevast töötusest, nii et see on äh, tegelikult kaotsi läinud raha, ei ole loodud töökohti ja on täiesti mõistetamatu, ei ole olemas vajalikku infra, vajalikke infrastruktuure isegi selleks, et, et lossida kala, äh, püütud kala selleks, et tagada äh, kalatarned oma, oma inimestele. ma ja põhimõtteliselt lositakse, äh, laaditakse ümber kalad teistele riikidele kuuluvates äh, sadamates. nii et ma arvan, et tuleb sügavalt muuta kalanduspoliitikat üldse, kui me soovime, et me aitame kaasa selle riigi arengule. Obrigada, senhor presidente, senhora comissária. Os acordos de pesca com países terceiros deverão. Äh, proua Patroneves, suur tänu kokkulepped kolmandate riikidega peavad olema tasakaalustatud, tasakaalus peavad olema omavahel majanduslikud huvid ja jätkusuutlik areng. Euroopa Liit peab edendama kolmandates riikides häid tavasid, mida me enda jaoks väga tähtsaks peame. peame väga tähtsaks ka mereökosüsteemide kaitsmitel. kalanduskokkulepe kokkulepe äh, Mauritaaniaga on selles suhtes erakordselt tähtis. Äh, tegemist on sellega, et luuakse täiendavaid töökohti, mis aitavad võidelda vaesuse vastu. Need on need prioriteedid, mis sisalduvad selles kokkuleppes selleks, et äh, edendada jätkusuutlikku kalandust, tuleb võideta kontrollimatu ja ebaseadusliku kalapüügi vastu ja tuleb tagada see, et varustatakse meie kaaskodanikud kvaliteetse kalaga ja ei tohi muidugi unustada ka keskkonnakaitset. ja esmatähtis on see, et kõik osapooled ühineksid nende eesmärkide saavutamiseks. see puudutab ka kolmandaid riike. ja nad pea, kolmandate riikide laevad peavad järgima samu reegleid kui laevad, mis sõidavad Euroopa Liidu lipu all ja ei tohi lubada seda, et et äh, ei äh, rakendata võrdset kohtlemist Euroopa Liidu äh, laevaomanike suhtes, suur tänu! suur aitäh, härra Milano, palun! lugupeetud härra president, lugupeetud proua volinik, tegemist on siin metoodika ning samal ajal ka sisulise küsimusega. metoodika probleem seisneb selles, et meil on siin kasutada äh, Äh, ju üks konkreetne vahend, nimelt suuline küsimus ja tänan ka küsimuse esindajat. me ei saa sellist äh, strateegiat enam kasutada selleks, et äh, loota sellele, et siis äkki meid kaasataks kaasotsustamismenetlusse. kaasotsustamismenetlus juba on olemas läbirääkimiste protsessi tarves nii et täna toimub lihtsalt arutelu ja siis lõpus ütleme ei või jah ja sellega ongi kõik, nii et tuleb selline metoodika ikkagi läbi vaadata. nüüd olen paljus nõus ka eelkõnelejatega, kuidas need kalanduslepingud, kokkulepped mõjutavad erinevaid riike, tegemist ei ole lihtsalt kaubanduslepingutega me peame kaaluma seda, kuidas täpselt see leping mõjutab teist lepingu poolt, kas luuakse töökohti, kas äh, toimub midagi uuenduslikku traditsioonilise kalapüügi osas, tegemist ei ole lihtsalt äh, kaubandusega, tegemist on tõelise kalanduslepinguga, millel on igasugused tagajärjed. suur aitäh, palun äh, proua Andres Pareja. suur tänu, härra president, nüüd aasta on möödunud Mauritaania äh, lepingu jõustumisest ja nüüd valmistume ette juba järgmiseks lepinguks. minu arvates on äh, Mauritaaniaga sõlmitud lepingu näol tegemist väga hea instrumendiga nii Mauritaania arenguks kui ka kalandussektorile täpsemalt. see moodustab kakskümmend üheksa protsenti Mauritaania SKT-st ja see on tegelikult ainuke võimalus Mauritaanial üleüldse kuidagi edasi areneda nüüd äh, see leping peab tagama äh, jätkusuutliku kalapüügi me peame siin rääkima reguleerimata kalapüügist ja loomulikult ka äh, teaduskomisjon peab andma õige hinnangu sellele, et mida võib kalastada, mida mitte. nüüd tuleb tagada ka laevade äh, julgeolek. nüüd äh, siin on viidatud ka sellele, et Mauritaania valitsus peab arendama edasi oma haldusstruktuuri selleks, et äh, ta suudaks vastata Euroopa Liidu nõuetele, see oleks siis nendepoolne töö. nüüd kindlasti peab Mauritaanialt nõudma ka seda, et nad võtaksid sisse sinna inimõiguste klauslid ning et nad edendaksid riigi demokratiseerumisprotsessi. ka kalanduslepingud on üks vahend, kuidas muuta riiki demokraatlikumaks, aitäh! suur tänu! nüüd palun edasi härra Sanchez Presedo. lugupeetud härra president ja proua volinik, minu arvates on väga positiivne see, et komisjon on palunud mandaati selleks, et pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepingu vahel selle, see järgneb siis olemasoleva lepingule, mis äh, aegub kolmekümne esimesel juulil kaks tuhat kaksteist tegemist on äh, siiski ka sellega, et me peame täielikult teostama institutsioonide vahelist koostööd ja kõiki neid õigusi, mis on antud parlamendile uue aluslepinguga. nüüd Mauritaania lepingu osas peame tähelepanu äh, pöörama jätkusuutlikkusele, tuleb tagada Euroopa Liidu äh, õiglane panus Mauritaania kalandussektori jätkusuutlikku arengusse, tegemist ei ole mitte ainult majandusliku küsimusega, tuleb siin tugevdada ka rahvusvahelist õigust ning äh, samuti inimõiguste austamist. nüüd hetkel moodustavad need lepingud lausa kolmandiku Mauritaania, Mauritaania SKT-st see toob sisse suurt, suure hulga raha Mauritaania eelarvesse, seega tuleb lepingut jõustada korralikult, tuleb tagada see, et see raha liiguks ka kohalike elanikeni, tuleb võidelda ebaseadusliku kalastamise vastu ja tugevdada neid järelevalvesüsteeme, mis juba olemas on. härra Valensa. lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, härra president, lugupeetud volinik Euroopa Liidu laevastik on äh, juba aastaid olnud äh, Mauritaania vetes, meil on ajaloolised majanduslikud sidemed Euroopa Liidu ja Lääne-Aafrika vahel, see aitab töökohti alal hoida nii kohapeal kui ka Euroopas ja see on üks võimalusi Lääne-Aafrika arendamiseks ja nende toomiseks äh, Euroopa tasemele ka kalavarude haldamise valdkonnas mis puudutab pelaagilisi ja laevastekesi ja, ja kalapüüki, see, siis see pole oluline mitte ainult laevade seisukohast, vaid tegemist on ka olulise sektoriga, töötleva sektori valdkonnas ja lepinguid tuleks alal hoida ja sidemeid tuleks alal hoida Euroopa Liidu huvisid silmas pidades samuti mis puudutab protokolli tehnilisi külgi, siis äh, tehnilised küljed äh, tuleks, äh, tehnilised üksikasjad tuleks ala, alal hoida. härra Möltsar, palun. suur tänu, härra president. uus kalanduskokkulepe Mauritaaniaga on iseäranis oluline e, mitmetel erinevatel põhjustel. osaliselt seetõttu, et tegemist on lepinguga, riigiga, mis asub väga delikaatses piirkonnas, Põhja-Aafrika on praegu prožektorite valguses meie silme all ja sellel lepingul on oma majanduslikud plussid mõlemale osapoolele, aga samal ajal tuleb lepingu puhul silmas pidada ka keskkonnakriteeriume. kalapüük annab ühe kolmandiku kalandus annab ühe kolmandiku Mauritaania eelarvest, see on oluline Mauritaania jaoks, aga leping, lepingul on oma majanduslikud plussid ja kasutegurid ka Euroopa jaoks, on oma majanduslikud kasutegurid, aga kasutegurid ka inimõiguste ja demokraatia alalhoidmise seisukohast ja see on suurepärane võimalus, pidades silmas Põhja-Aafrika üldiseid arenguid praegusel hetkel. ja palun, proua Demaraki Like suur tänu kõikidele sõnavõtjatele ja tahaksin veel kord väga selgelt rõhutada, et äh, tervitan kahel käel parlamendi kaasamist äh, selle kokkuleppe alastesse läbirääkimistesse ja ka teistesse läbirääkimistesse. tuletaksin teile veel ka meelde, et meil on uus raamlepe parlamendi ja komisjoni vahel, mis käsitleb äh, selle kaasamise üksikasju ja me peame sellest äh, raamlepingust kinni. sellest äh, raamlepingust lähtuvalt olen ma siin selleks, et lihtsustada teie kaasamist, anda teile informatsiooni, nii nagu ma seda suudan teha ja kui on mingisuguseid paremaid võimalusi Äh, selle tegemiseks, siis olen valmis teiega koostööd tegema, nii palju siis äh, menetluslikest küsimustest. mis puudutab lepingu sisu, siis äh, me peame tasakaalustatult ja ettevaatlikult selle küsimusega tegelema. see riik on meie jaoks äärmiselt oluline ja arengud selles piirkonnas on äärmiselt olulised. niisiis, meil on vaja õiget tasakaalu Äh, ülejääkide äh, austamise osas, kalavarude austamise osas. ja me peame äh, samas võtma arvesse ka oma aluste huve, me peame muutma meie alustele lihtsamaks juurdepääsu sellele piirkonnale ja seda võrdsetel tingimustel, sellepärast et meie alused pole mitte ainsad alused, mis nendes vetes püüavad, väga paljud teised riigid osalevad kalapüügis selles piirkonnas, meie peame omalt poolt andma parima selleks, et tagada kõigile võrdsed tingimused. siis on veel üks asjaolu, millega seoses me, meil tuleb saavutada õige tasakaal, nimelt me peame väga sü-, vastutustundlikult kulutama oma maksumaksjate ma-, raha ja ma tunnistan, et me peame pingutama rohkem, et tagada, et need rahad läheksid nende kätte, kelles, kelle kätte me tahaksime, et need läheksid rahad. meie vahendid on vägagi mõjusad ja me tahaksime, et need mõjusad vahendid aitaksid tagada Äh, paremuse poole liikumist valdkondades, kus meie neid näha tahaksime. ma olen nõus ka sellega, et meil on vaja täpsemaid teaduslikke andmeid, konkreetsemaid andmeid, konkreetseid teaduslikke teadusele tuhinevaid nõuandeid selleks, et paremat hinnangut luua olukorrast. niisiis, mida me teeme? me pöördume nõukogu poole järgmisel nädalal loodame, et saame nõukogult esimese mandaadi, pärast seda kavatseme teavitada äh, konkreetselt äh, ja püsivalt Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni läbirääkimiste käigus. kuid äh, lõpetuseks tahaksin teile öelda, et kui te arvate, et see uus protokoll kaasab inimõiguste klausli, siis äh, võime ju teha järelduse, et igal juhul oleme nii meie kui Mauritaania sellest lepingust võitnud. suur tänu, äh, proua volinik, suur tänu kõigile, arutelu on sellega lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel täiskogu istungil. ja meie järgmine päevakorrapunkt on euro äh, suuliselt vastatav küsimus komisjonile Euroopa Liidu strateegia Atlandi piirkonna kohta, härra Kadek ja teised on